kuulutan täiskogu osaistungjärgi uuesti avatuks. ma annan teile teada presidendi, Euroopa Parlamendi presidendi valimiste esimese vooru tulemused teada. seitsesada kaheksateist häält anti. Nendest kehtetuid oli kolmkümmend viis. kehtivaid hääli oli kuussada kaheksakümmend kolm seega on absoluutne häälte enamus, mis on vajalik selleks, et esimeses voorus valituks saada kolmsada nelikümmend kaks häält. proua Forenza sai viiskümmend häält. rahvasaadik Jean Lambert sai viiskümmend kuus häält. härra Pitella sai sada kaheksakümmend kolm häält rahvasaadik Rebega sai nelikümmend kolm häält. proua Stevens sai seitsekümmend seitse häält. Dajani kakssada seitsekümmend neli. da kein kuna ükski kandidaatidest ei saanud absoluutset häälte enamust antud häältest, korraldame me teise vooru. kui rohkem märkuseid ei ole, siis ma lähtun sellest, et esimeses voorus kandideerinud kandidaadid jätkavad kandideerimist ka teises voorus siiamaani on siis proua Forenza, Lambert Pitella, Rebecca, Stevens ja Dajani oma kandidatuuri esitanud. kas keegi nimetatud kolleegidest soovib loobuda kandideerimast? ei, seega teises valimisvoorus kandideerivad kõik ka praegu kandideerinud kandidaadid. vastavalt kodukorrale on iga uut vooru võimalik ka uusi kandidaate esitada, nii et kui keegi teist tunneb nüüd tungivat vajadust kandideerida, siis on tal võimalik nüüd oma kandidatuur esitada ma oleksin väga tänulik ma oleksin väga tänulik, kui te seda tõsist üritust ka tõesti tõsiselt võtaks ning äh, kandidaatide esitamise tähtaeg teiseks vooruks on kaksteist kolmkümmend täna pärastlõunal ja kandidaadid peavad oma kandidatuuri eh, parlamendi presidendile esitama, samamoodi on võimalik eh, neid esitada siis ka äh, peasekretäri asi, asetäitjale ruumis R punkt null null kaheksakümmend kolm punkt null üks. me jätkame valimisi kell kolmteist null null teise vooruga.